EDF-i raames toimuvat koostööd mm, ja seda vastavalt interinstitutsionaalsele leppele. suur tänu! aitäh, proua volinik, ähm, daamid ja härrad, arutelu on sellega lõppenud ning hääletus toimub homme kell kaksteist, üksteist kolmkümmend, vabandust. järgmine päevakorrapunkt. veel üks härra Tiroljani raport, mis puudutab Ülemeremaade territooriumite assotsieerumist Euroopa Liiduga, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. varane assotsieerumise otsus äh, ÜMT-de Euroopa Liidu vahel lõpeb selle aasta lõpus ja äh, seetõttu tuleb seda otsust uuendada, see on väga vajalik äh, rahvusvahelises äh, kontekstis äh,, kus ÜMT-d on arenenud. meil on uued keskkonnaväljakutsed, kaubandusega seotud väljakutsed, äh, kliimaga seotud väljakutsed äh, ja seetõttu on nad meie jaoks väga olulised ka Euroopa Liidu arenguga seises peab võtma arvesse äh, nende piirkondade arenguvajadusi ja omapärasid. seoses oma asukohaga ja keskkonna sellise äh, asukohaga on neil äh, erilised väljakutsed ja nende osa meie säästlikus arengus on väga oluline seetõttu on äh, räägitud realistlikult see assotsieerumise otsuse läbivaatamisega ja äh, kahe tuhande kaheksandal aastal alustati avaliku konsultatsiooniga rohelise raamatu teemal. Äh, arutelu jätkati kahe tuhande üheksandal aastal komisjoni teatisega ja nüüd on kaks aastat möödunud ja nagu te teate, Äh, korraldati ka kuulamine eelmise aasta septembris. tulemus on äh, meie tuleviku seisukohast väga äh, hästi välja kukkunud. assotsieerumise otsuse eesmärgiks on osaliselt ka vaesuse vähendamine, arengu, kohandatud arenguraamistik, mis võtab arvesse ÜMT-de erivajadusi assotsiatsioon peab olema suunatud tulevikule ja äh, assotsieerumisel on neli eesmärki, peamist eesmärki Pea, ja konk-, esimeseks eesmärgiks on ÜMT-de konkurentsivõime suurendamine, ÜMT-de konkurentsivõime suurendamine äh, ei saa tugineda väikestele kuludele, innovatsiooni ja ettevõtlust tuleb äh, arendada, mis, see aitaks neil äh, nende ees seisvate väljakutsetega paremini toime tulla. samuti säästust, säästlikkust tuleb arvesse võtta ja äh, viidata ühenduse innovatsiooni, innovatsiooni teadus- ja ettevõtlusprogrammidele. ja tuleviku assotsieerumise otsus võib, äh, võiks sisaldada äh, ÜMT-de osalust nimetatud programmides ja tuleb lihtsustada ka äh, ÜMT-de ühinemist selliste võrgustikega nagu Euroopa ettevõtlusvõrgustik. Äh, mitmed majandusvaldkonnad on väga olulised äh, nendele piirkondadele, Euroopa kaubanduspoliitika on on ÜMT-del tariifseid soodustusi järk-järguliselt vähendanud, mistõttu nad on otseselt konkurentsis kolmandate riikidega, kus on väiksemad tootmiskulud. komisjon ei ole päritolureeglite küsimuses läinud piisavalt kaugele äh, ja mõningate ÜMT-de väiksemahuliste majanduste puhul on eeskirjad liiga ranged ja meil oleks vaja teatavaid päritolureeglite erandeid, mida rakendatakse automaatselt, mida ÜMT-de puhul sageli ei tehta. meil oleks vaja äh, programmitööd lihtsustada äh, selleks, et üheteistkümnendat Euroopa Arengusfondi tõhusamalt rakendada äh,. arengufondi rahastamist tuleb lihtsustada ja arvetes, arvesse tuleb võtta Äh, vastu, arvesse tuleb võtta ÜMT-de ja liikmesriikide vahelisi sidemeid ning äh, EAF-i tuleb kasutada, EAF-i kasutamine peaks olema kindel ja lihtne. ja minu poolt kõik, suur tänu! Äh, suur tänu raportöörile ja nüüd vaba mikrofoni voor proua-Maria Tõsov. Äh, tänan, juhataja, proua volinik. õiglaste arengutingimuste loomine äh, sotsiaalse majanduse arendamiseks Euroopa Liidu äärepoolsemate, see on ta piiralade jaoks ja ka üle mere maade ja territooriumide jaoks on igati kiiduväärt, seetõttu ma toetan seda raportit, kuna see näitab, Äh, ühenduse poolset solidaarsust, mis on üks meie aluspõhimõtetest. ja toob ka välja nende piirkondade eripära, äh, nende konkurentsivõime suurendamine, kohanemisvõime parandamine, haavatavuse vähendamine, teiste partneritega koostöö edendamine on kõik olulised valdkonnad nimetatud piirkondade jaoks me peaksime suurendama nendest piirkondadest pärit toodete lisandväärtust, eriti siis, kui neid äh, negatiivselt mõjutavad Euroopa Liidu poolt kokkulepped teiste piirkondadega. meil on vaja suurendada konkurentsivõime turismis, transpordis ja kalanduses, kuid samas me näeme Euroopa Komisjoni poolset negatiivset diskrimineerimist Äh, kui kehtestati saja viiekümne kilomeetri mm, äh, kauguse piiriülese koostöö jaoks ja seda tuleks muuta. suur tänu, järgmisena härra Ponga kõigepealt tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ja ka selle eest, et ta on teinud koostööd meiega selle ÜMT-de raporti küsimuses. esimest korda ütleb Euroopa Parlament oma seisukohad välja Ülemeremaade ja äh, Euroopa Liidu suhete äh, kohta. selleks, et luua ÜMT-dele rahastamise äh, vahend Äh, lisaks sellele soovile äh, tahaksin ma, toetan ma ka seda, selle üle heameelt avaldada, et äh, on otsustatud assotsiatsiooni otsust pikendada. ÜMT-de puhul on, on tähtsamaks eesmärgiks areng, konkurentsivõime ja üks olulisi punkte siin raportis on see, et äh, ühenduse programmides äh, saaksid osaleda äh, ka tulevikus ülemeremaa piirkonnad, mis on meie jaoks väga oluline eesmärk. ja viimasena proua Basescu. tänan, juhataja. kuigi need territooriumid on ametlikult Euroopa Liidu osa, kõik need ÜMT-d omavad olulist strateegilist eesmärgi assotsieerimisraamistiku uuendamine on kriitilise tähtsusega mõlema osapoole jaoks. see aitab meil suurendada ÜMT-de konkurentsivõimet ja vähendada nende haavatavust. Euroopa Liit peaks tegema koostööd nimetatud riikide territooriumitega, rõhuma rohkem majanduskasvule, edendama turismi ja põllumajandust me peaksime äh, rohkem toetama ka nende territooriumite kalandussektorit, eriti võitluses ETR vastu ja rannikualade majandamise valdkonnas ja äh, nendele riikidel territooriumile antud abi äh, peaks äh, kaasa aitama nende majanduse regionaliseerimisel ja edendama koostööd partneritega. kuid kõik need meetmed peaksid olema kohandatud nende territooriumite ja piirkondade eripäradega. ja nüüd volinik Hedegaard lugupeetud saadikud, jällegi äh, tänan ka härra äh, Tirolieni selle raporti eest ja komisjoni ettepaneku toetamise eest äh, selle ettevalmistamisel komisjon kuulas ära ka kõikide osapoolte ettepanekud ja lõpptekst näitab komisjoni vankumatut soovi aidata kaasa otse ÜMTD-de sotsiaalsele majandusega arengule see ÜMD-de äh, assotsieerimise otsus äh, ei arvesta mitte ainult nende paljude väljakutsetega, millega ÜMD-d kokku puutuvad, äh, vaid ka võim-, tulevikuvõimalusi ja nende eeliseid. ja sellega seoses tahaksin ma rõhutada ühte olulist muudatust, mille võiks esile tõsta võrreldes kahe tuhande esimese aasta assotsieerimisotsusega ja mis puudutab keskkonna kliimamuutuste ja katastroofiriskide vähendamise eh, peatükk. ma tahaksin eh, kommenteerida mõningaid olulisemaid punkte härra Tirolieni raportis. Eh, kui me räägime konkurentsivõimest, tahan rõhutada, et konkurentsi suurendamine on üks peamisi eesmärke Euroopa Liidu ja ÜMT-de vahelistes suhetes ja seega kõik meetmed assotsieerimisotsuse raames äh, peaksid äh, äh, sellele kaasa aitama. konkurentsivõime ähm, piiramine äh, on meie arvates läbiv küsimus <clears throat> komisjon äh, soovib võtta vastu meetmed, et võimaldada ÜMT-de legitiimsust kõikides ühenduse vahendites osalemisel teatud tingimustel. Äh, me tahame kuulda ÜMT-de kohustust osaleda ähm, aktiivselt horisontaalsetes programmides, äh, kuid ÜMT assotsieerumise otsus ei saa asendada konkreetsete Äh, äh, määruste sätteid, kuna see rikuks õiguskorda. komisjon jagab Euroopa Parlamendi muret seoses sellega, et meil on vaja lihtsaid, tõhusaid eeskirju ja menetlusi programmitöö äh, ja finantsabi osutamisele. Need kahendatakse välja järgnevatel konsulteerimistel TÜMT-de ja asjaomaste liikmesriikidega ja komisjon täiendab assotsieerimise otsust äh, seoses äh, finantsabiga, mida eraldatakse EAF-i, üheteistkümnendast EAF-ist ja programmeerimise eeskirjade alusel. kui me räägime kaubandusest ja päritolureeglidest, siis ÜMT-de assotsieerimise otsus kujutab endast olulist sammu ÜMT-de olukorra parandamisel. kuigi see kuulub üldiste teistete soodustuste alla. päritolureeglid lähevad palju ka aegugamale kui nende reeglite lihtsustamine väikesaadeteste pool ja äh, päritolu välja selgitamine teiste Euroopa Liidu partneritega ja võimaldab ÜMTD jaoks ka erandeid lisaks sisule uued reeglid lihtsustavad ka tootespetsiifilisi reegleid, sealhulgas kalandustoodetele. kui me räägime menetlustest, siis aastast kaks tuhat seitseteist kehtima hakkavad reeglid Äh, päritolureeglite kohta äh, äh, tulustatud importijatele samuti osa selle. lisaks sellega toetab komisjon ka resolutsioonis esitatud ideid ja seetõttu see küsimus on juba leidnud kajastust ka ettepaneku tekstis. loomulikult piirkondlik koostööl on erinevaid vorme, teabevahetus, heade tavade vahetus on vaid ühed näited Äh, äh, piirkondlike rahvusvaheliste äh, projektide toetamine, rahvusvaheliste organisatsioonide osalemine on teine samm. sellega seoses assotsieerimisotsus sisaldab ka sätet nende tingimuste määratlemiseks, et tagada parem kooskõla rahastamisvahendite ja partnerite vahel, kes asuvad samas geograafilises piirkonnas. Euroopa Liit soovib toetada ÜMT-sid, eh, kes soovivad tihendada eh, suhtlust naabritega, et eh, lahendada ühiseid väljakutseid varem ÜMT-d ja Euroopa Liit on teinud koostööd tööhõive, hariduse, tervishoiu ja sotsiaalpoliitika valdkonnas äh, Gröönimaal ja Uus-Kaledoonias ähm, ellu viidud pro projektid on just üheks näiteks. arvestades selle koostöö tähtsust, tundub, et need teemad läbivad ka seadusandlik ettepanek. tervishoiu küsimused, eriti nakkushaiguste levik Äh, tekitavad samuti ÜMT-dele mured ja seetõttu vastavad sätted ka üldises peatükis, mis käsitleb sotsiaalküsimusi ja lisaks sellele ka sotsiaalpoliitika ja tööhõive küsimusi. ja lõpetuseks, kui me räägime Euroopa Parlamendi uut rolli äh, seoses assotsieerimisotsusega, nii nagu see raport kavandab, ma tahan meenutada, et parlamendi liikmed äh, on tihedalt seotud iga-aastase äh, ÜMT ja Euroopa Liidu vahelise foorumiga, et parandada kommunikatsiooni ja mõttevahetust. suur tänu, äh, proua volinik. arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme kell üksteist kolmkümmend hommikupoolikul äh, järgmine istung algab homme kell kaheksa kolmkümmend päevakord on avaldatud ja see on kättesaadav ka Euroopa Parlamendi kodulehel. tänane istung on lõppenud.